on tulnud äh, ettepanek nimetada üks liige komisjoni ja see läheb protokolli sisse. kui vastuväiteid ei ole, siis äh, see ametisse nimetamine hakkab kehtima. nüüd aga